pingete pärast. mina olen Bulgaariast pärit Euroopa Parlamendi liige ja seetõttu tunnetan välispiiri probleeme eriti hästi. ma arvan, et pingete eskaleerumine tähendab seda, et Euroopat ähvardab veelgi suurem sisserändajate laine. ja võib juhtuda, et me peame ümber asustama kaks miljonit Araabia pagulast Süürias, kus praegu toimub Türgi invasioon. ning me peaksime tagasi saatma isikuid ainult siis, kui nad on, kui see vab-, äh, tagasipöördumine on vabatahtlik ning see ei peaks toimuma äh, kurdide arvel. see, mis praegu toimub, on äärmiselt ohtlik ja võib kaasa tuua uue pagulaste laine kurdi piirkonnast ja seetõttu kutsume Euroopa Parlamenti üles ette nägema rahvusvahelist mehhanismi läbipaistvuse ja kontrollimise jaoks. kõneleja katkestatakse. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Heinaluoma üheks minutiks. aitäh. jah, kindlasti me peame kurvastama, sellepärast et äh, Lähis-Idas toimuvad äh, iga päev äh, väga kurvad sü-, sündmused ning Süürias sureb iga päev inimesi, Iraanis rikutakse väga tõsiselt inimõiguseid ning ka Iraagis on kahjuks tekkinud uued tõsised probleemid inimõiguste tagamisega ning sellega, et isikutel lubataks vabalt koguneda demokraatlikele rahumeelsetele meeleavaldustele kõike seda oleme me näinud nüüd pärast seda, kui USA toetusel tungiti Iraaki ja pärast seda muutus kogu regioon ebastabiilseks ning see olukord ei ole siiani paranenud. Euroopa Liit peab selgelt toetama inimõigusi, demokraatia tugevdamist, aga kindlasti äh, nõuab see meilt äh, pikka kannatust, sest äh, mingisuguseid kiireid võite siit ei tule. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tšohhadaru üheks minutiks. suur tänu. Teheran, Beirut, Bagdad on kolm punkti, mis praegu on maailmakaardil väga olulised. leiva ja demokraatia asemel saavad inimesed äh, Äh, vägivalda ja kuule. inimesed surevad, ka arstid surevad sellel, kui nad üritavad oma patsiente aidata, meil on vaja rahvusvahelist äh, sekkumist, meil on vaja läbipaistvust ja kaitsemehhanismi sealsete inimeste jaoks. lugupeetud kõrge esindaja, üks küsimus, millised meetmed jätate pärandina järgmisele komisjonile, et äh, olukorda parandada. kas on ka mingi tähtaeg nende meetmete rakendamiseks, aitäh! suur aitäh ka teile! nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni, sõna on soovinud kuus inimest ja ma soovin kõigepealt öelda, et kõik, kes sõna võtavad, võivad rääkida ühe minuti härra Pospišil paní předsedající já chci nejprve na úvod poděkovat paní mogheriniové za její práci. aitäh tahaksin tänada proua mogherinit tema töö eest kogu ametiajal. me oleme siin väga tihti rääkinud olukorrast lähis-idas ja ma pean tunnistama et me ei ole alati olnud üksmeelsed ma arvan, et teie poliitika Iraani äh, suhtes on olnud liiga positiivne, liiga idealistlik ja nüüd on näha, et äh, uus komisjon peab hindama, kas me ei peaks äh, karmistama oma poliitikat. sealsed äh, sotsiaalsed tingimused on äh, vapustavad, tohutu korruptsioon on igas riigis, režiimid on veidi erinevad, aga sellest hoolimata on vajalik, et uus komisjon hindaks, et kas me Iraani suhtes ei peaks olema karmimad, sest Iraan on praegu destabiilsuse, ebastabiilsuse allikas piirkonnas ja inimõiguste allasurumise allikas, aga me peame tagama ka selle, et seda šanssi ei kasutaks ära islamistid. aitäh, härra Fernandez Lopez Aguilar, teil on sõna. suur tänu. suur tänu, lugupeetud äh, proua Mogherini jah, te olete teinud palju tööd, see töö on olnud keeruline ja te olete seda tööd teinud äh, viis aastat. Te olete alati tulnud kohale Euroopa Parlamenti, et neist küsimustest rääkida ja olete ka täna siin, äh, kui me taas kord äh, räägime Lähis-Idast. Liibanon, Süüria on viimastel aastatel muutunud ebastabiilseks ning Iraagis toimub sõda tegemist on väga keerulise olukorraga, mis muutub järjest keerulisemaks. uuesti on alustatud surmanuhtluste täideviimisega, kusjuures inimesed ei ole süüdi milleski peale rahumeelsete kogunemiste ja meeleavalduste, see on vastuvõetamatu. näiteks hiljuti mõisteti surma üks neljateistaastane neiu sellised ebaproportsionaalsed karistused on täiesti süsteemsed ja neid mõistetaksegi rahumeelsel meeleavaldusel osalemise eest, see on vastuvõetamatu. lisaks on ka tuumarelva küsimus, kuid ennekõike on küsimus selles, et riik rakendab liigset vägivalda. aitäh, proua Mäkintäiel, üks minut. Really just me ei saa lihtsalt äh, pigistada silma kinni ja teeselda, et me ei näe seda, mis Iraanis toimub. nii Euroopa Liit kui rahvusvaheline üldsus peab hukka mõistma rahvusvahelise surmava jõu äh, kasutamise. me peame, me peame hukka mõistma selle, mida Iraani režiim teeb ja, ja selle, mida teeb Iraani politsei. hukkunud on äh, sada nelikümmend kolm inimest ja nende surm on dokumenteeritud, selle on dokumenteerinud Amnesty International, kuid äh, nad usuvad, et tegelik surmajuhtumite arv on veelgi suurem. enamik tapetutest on maha lastud. näiteks Nikde Eshvandani, ta oli neljateistaastane tüdruk, teda tulistati pähe ja tema perekond otsis teda kolm päeva, enne kui tema surnukeha anti perele tagasi. ja meie ei ole seni suutnud adekvaatselt reageerida, me peame nõudma, et Iraani režiimi liidrid võetaks vastutusele, sest praegu ei ole olemas mingit ühiskomiteed, mis Iraani tegevuse hukka mõistaks, kuigi nad panevad toime inimsusevastaseid kuritegusid. aitäh. kolleeg Klardani, aitäh ma olen väga rõõmus selle üle, mida proua Mogherini ütles selle kohta, et USA taganes ühepoolselt tuumaleppest, tuumakokkuleppest Iraaniga ja õõnestas sellega programmi, aga me peame minema kaugemale kui lihtsalt hukkamõist, me peame aru saama, et sanktsioonid Iraani vastu on on äh, põhjustanud äh, väga suuri kannatusi just nimelt äh, tavalistele inimestele, keda meie peaksime ju omalt poolt kaitsma. ja nüüd, olenemata sellest, mida USA on teinud või teha püüab, peame meie Ehm, Iraani ja Liibanoni suhtes eh, käituma ettevaatlikult ja mitte astuma meile seatud eh, lõksu. Iraani protestid eh, on põhjustatud sellest, et Iraanis on väga palju korruptsiooni ja selle vastu protesteerivad tavainimesed. ka iraaklased on raskes olukorras, sest nad tunnetavad endiselt sõja tagajärgi ja me ei tohi seetõttu neid riike jätta abita, me ei tohi neid äh, lasta langeda USA manipulatsiooni ohvriks äh, ja me ei tohi kaasa minna USA ja Saudi Araabia katsega Iraani isoleerida, aitäh. aitäh, härra Mikulaš. suur tänu. proua Mogherini, ka mina ka mina kuulasin huviga teie kõnet Iraani teemal ja ma tahaksin öelda, et Iraani, Iraagi ja Liibanoni vahe on üüratult suur, kuid samas kannatavad kõik need riigid ühtemoodi, sellepärast et nende riigi siseasjadesse on sekkutud, neil on olnud äh, ebainimlikud režiimid, äh, seal rõhutakse elanikkonda ning äh, samas kuritarvitab rahvusvaheline üldsus ja erinevad ähm, hargmaised korporatsioonid ka nende loodusvara. Nendes riikides sureb palju inimesi, Iraani politsei on hukanud rahumeelseid äh, meeleavaldajaid ja me peame selle hukka mõistma ilmselt ei ole kasu ka sellest, et Iraani opositsioonijõudusid äh, rahastavad äh, välised jõud ja nende eesmärk on destabiliseerida Iraani valitsus. me peame kaitsma Iraagi ja Liibanoni ähm, rahumeelseid meeleavaldajaid ja me peame hukka mõistma selle, et Boliivias ja Iraanis on äh, meeleavaldajaid hukatud. me peame neile tagama õigluse, aitäh! aitäh, Martin Pätsen üheks minutiks hiljutised surmajuhtumid ja inimõiguste rikkumine Iraanis ning samuti see, et järjest vangistatakse uusi poliitvange, kes tuleks kohe vabastada. lisaks sellele tahan öelda järgmist. meie esmane eesmärk Iraani puhul on tõkestada tuuma, tuumarelva ehitamist, kuid nüüd on see töö uuesti algamas kuigi ma toetaksin seda, et USA ja Iraani tuumalepe läheb edasi, tuleb äh, aru saada, et see on läbi kukkunud ja me peame leidma mingi lahenduse. ka Euroopa Liit ei ole siin ju süütu me oleme proovinud USA sanktsioonidest mööda minna, kuid see ei õnnestunud ja Iraan ähvardab nüüd omakorda Euroopa Liitu ja liikmesriike. liikmesriikide koalitsioon ja teised äh, peavad aitama leida lahenduse ja USA aktiivne osalus aitaks samuti. paljud siin on äh, president Trumpi vastu, aga kui me tahame, et Lähis-Idas tuumarelva ei oleks, kui me tahame toetada inimõigusi selles regioonis ja tuua Lähis-Itta rahu, siis on meil vaja ka sõbralikke suhteid Washingtoniga. ma olen täiesti kindel, et kui meil on head erisuhted USA-ga, siis on meil sellest kasu, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident Frederica Mogherini, palun. aitäh, proua juhataja. näen, et äh, enamus sõnavõtte täna küll selles äh, küsimuses kinnitavad üle ja äh, toetavad seda lähenemist, mida ma kirjeldasin selle debati alguses. ja aitäh teile selle eest vastan ainult äh, spetsiifiliselt ühele küsimusele, mis mu käest küsiti, isegi kui ma ei näe seda parlamendisaadikut enam saalis, aga ma olen kindel, et ta jälgib meid äh, oma büroos tähelepanelikult. ta äh, tahtis, et Euroopa Liit rahastaks mingisuguseid konkreetseid projekte Lähis-Idas ja ta mainis konkreetsemalt Iraagi juhtumit. lihtsalt näide Iraagi puhul konkreetsemalt, me oleme seal rahastanud äh, äh, konkreetseid projekte, töökohtade loomist, lepitamist ja nii edasi, projektid, mis juba eksisteerivad, mida me pidevalt äh, külastame minu tasandil ja ka meie kohapealse delegatsiooni tasandil ja kindlasti mõned teist on ka külastanud mõningaid neid projekte, mida me Lähis-Idas rahustame, rahastame. Iraagis eelmisel aastal üks koma kakskümmend viis miljardit eurot puhtalt Iraak, konkreetsed projektid ehk siis, et äh, see ei ole mitte ainult tema diplomaatia, kuigi äh, diplomaatia antud konkreetsel globaalse poliitika ajahetkel on äh, ka väärtuslik element. ja mõnikord ma arvan, et me alahindame meie diplomaatilise pingutuste võimu, aga asi ei ole mitte ainult diplomaatias, vaid me toetame ka väga konkreetselt selliseid projekte, mis igapäevaselt aitavad inimesi paljud teist äh, räägivad siin, et need on reaalsed inimesed reaalsete vajadustega, mehed, naised ja lapsed, kes on äh, silmitsi raskustega mitte aastate, vaid mõnikord aastakümnete vältel ja kes elavad väga keerulistes olukordades nii äh, julgeoleku kui majanduslikus mõtted, mõttes Euroopa Liit ja Euroopa institutsioonid rahastavad ka neid konkreetseid projekte, mis on sõna otseses mõttes elupäästvad projektid miljonite inimeste jaoks. ja ma arvan, et me ma oleksin eeldanud, et Euroopa Parlamendi liikmed teavad seda. nii et eh, palun teil eh, tutvuda vähemalt nende projektidega, mida teie olete nõustunud nendes valdkondades rahastama. ma arvan, et see teeniks päris hästi seda, kuidas te saate oma valijaskondi esindada. aga ma ütlen selgelt, et loomulikult eh, minu jaoks ei oleks kohane hakata ütlema, milline on järgmise komisjoni ja järgmise kõrge esindaja positsioon siin. loomulikult nemad peavad seda kujundama koos äh, nõukoguga, aga ütlen, et ma loodan ja usun, et Euroopa Liit koos teie toetusega peab äh, tulevikus isegi veel rohkem olema fundamentaalne partner selle regiooni inimestele, sest et mõnikord me ei saa päris hästi aru, kuivõrd oluline on see roll, mida meie mängime, mil, millal iganes te seal külastate, kuulete te oma vastuvõtjatelt, mitte ainult valis-, valitsustelt, äh, institutsioonidelt, vaid ka inimestelt, kodanikuühiskonnalt, lihtsatelt kodanikelt, kes on demokraatia jaoks olulised, et nad äh, loodavad meie peale ja mõnikord nemad saavad meie rollist palu-, palju paremini aru, kui meie, eurooplastena ise seda teeme. nii et ma arvan, et tulevikus me peame investeerima veel rohkem äh, nii majanduslikes, diplomaatilistes kui julgeoleku mõtetes, et toetada seda regiooni, et nad suudaksid leida tee jätkusuutliku rahu ja heaoluni. ja nagu paljud teist siin on öelnud ja nagu ma ütlesin ka alguses, siis teeme seda igasugust äh, vägivalda hukka mõistes, ebaproportsionaalse reaktsiooni hukka mõistes selles osas, kuidas ametivõimud protestidega toime tulevad. see on selgelt vastuvõetamatu ja see on ka põhjus, miks me näiteks Iraagis äh, tegeleme ka julgeolekusektori reformiga, sest et me näeme vajadust reformi järele, sest et vastasel juhul me ei suudaks seal valdkonnas tegutseda, sest et me näeme, et tuleb muuta ja parandada viisi, kuidas need institutsioonid, riigi julgeolekuasutused sellist tüüpi olukordadega toime tulevad. nii et ma loodan, et see parlament annab toetuse selleks, et veel rohkem äh, saaks Euroopa Liidu institutsioonid äh, teha tööd selles regioonis. aitäh ja jätan teid, volinik Mimitsa, headesse kätesse ja kohtun teiega homme. suur aitäh. asepresident, debatt on nüüd lõppenud. ja nüüd jätkame järgmise punktiga meie päevakorras. suulised küsimused ka nõukogule ja komisjonile käimasolevad läbirääkimised Euroopa Liidu ja AKV riikide vahelise uue partnerluslepingu üle. meenutan teile, et äh, kui te soovite sinise kaardi küsimust küsitleda, siis saate seda teha tavapärasel viisil või siis ka elektrooniliselt äh, ja te leiate vajaliku informatsiooni täiskogu saali sissepääsu juurest nüüd ma annan sõna Toomas Tobele, et ta saaks äh, seda debatti viis, viie minuti jooksul sisse juhatada aitäh, proua juhataja, proua minister, härra volinik ja kolleegid, kes on täna hilisõhtul veel siia jäänud. Cotonou kokkulepe Euroopa Liidu ja Aafrika, Kariibi ja Valge, Vaikse ookeani riikide grupiga on kõige põhjalikum partnerluskokkulepe, mille Euroopa Liit on tänaseni sõlminud Katanu kokkulepe puudutab koostööd peaaegu kaheksakümne riigiga üle kogu maailma ja seal on terve hulk poliitikavaldkondi kaetud. praegustel aegadel, kui üha rohkem suureneb globaalne ebakindlus, siis meie Euroopa Liiduna peame kaitsma ja edendama multilateralismi, ülemaailmset koostööd ja reeglitepõhist maailmakorda. Need on kõik meie Euroopa Liidu tuumväärtused Cotonou kokkulepe äh, kaotab kehtivuse järgmise aasta veebruaris ja läbirääkimised järgmiseks kokkuleppeks on juba alanud. enne seda on parlament äh, välja toonud, mida meie tahame selles uues kokkuleppes näha. ja parlamendi nõusolek äh, on vajalik siis, kui läbirääkimised on ühele poole saanud. senini on AKV ja Euroopa Liit leppinud kokku, et tulevase partnerluse alusel keskendutakse võtmeväärtusele ja põhimõtetele ja üleüldistele prioriteetidele ja selle kokkuleppele lisaks on kolm regionaalset partnerluskokkulepet, mis toovad välja äh, need prioriteedid, mis on äh, otseses seotuses selle piirkonnaga on kokku lepitud selles osas, et regionaalse partnerluse alus on üks sead-, õiguslikult siduv instrument, seda kirja ei esitatud siis, kui esimesed diskussioonid algasid, aga see oli üks parlamendi võtmenõudeid. aga tänases debatis on meil vaja suuremat selgust ja meil on vaja ka uut resolutsiooni, sest eh, mõned parlamendi võtmemured ei ole leidnud siin käsitlust arengukomisjoni nimel olen seetõttu mina esitanud äh, suulised küsimused äh, nõukogule ja komisjonile, mille me, millele me tahaksime saada selgeid vastuseid täna. me leiame, et need äh, küsimused annavad suuniseid ka tulevale komisjonile. esimene küsimus kus me hetkel oleme parlamendi võtmenõude osas, et uus kokkulepe peaks tugevdama AKV tasemel parlamentaarset dimensiooni. tahaksin selgelt välja öelda, et Euroopa Parlament ei saa leppida sellega, et äh, valitsuse täidesaatval tasandil ei pruugi olla mingit parlamentaarset vastaspoolt. et see on ühine ministrite nõukogu, ühine komisjon, aga mingisuguseid parlamentaarseid kohtumisi ei toimu. me oleme nõus sellega, et, et äh, Äh, on parlamentaarne koostöö kolme regionaalse sambaga, aga see ei ole piisav, me ei taha kaotada neid kasusid, mis tulevad äh, kolleegidevahelisest diskussioonist AKV tasandil. veel üks oluline küsimus ja see ka äh, komisjoni nimel kus on komisjoni, nõukogu ja AKV seisukohad, mis puudutab äh, sätteid, millega võideldakse diskrimineerimist seksuaalse orientatsiooni või sooidentiteedi alusel, et äh, oleks tagatud, et seksuaal- ja reproduktiivtervishoid on ka integreeritud uutesse kokkulepetesse. Need on Euroopa Liidu võtmeväärtused ja me peame tagama, et äh, need äh, tulevad ka kokkuleppesse ja veel üks oluline küsimus puudutab kodanikuühiskonda. me teame, et äh, mõningates riikides on tegemist väga tõsise probleemiga ja me tahame näha, et kodanikuühiskonna roll suureneks ja see peab olema äh, selgelt välja toodud ka kokkuleppes ja tasanditel. ja lõpetuseks parlament tahab, et selgelt oleks välja öeldud, et äh, uues kokkuleppeks oleks äh, järelevalvemehhanism äh, ja ka ruumi jätkusuutliku arengu eesmärkide rakendamiseks regulaarsel alusel. ja me tahame suuremat selgust selle kohta, kuidas see kõik integreeritakse järgmisse kokkuleppesse. aga enne, kui ma oma sõnavõtu lõpetan, väga selge sõnumiga Euroopa Parlamendi poolt, tahaksin ma tänada volinik Mimitšet tema poolt tehtud töö eest. Te olete teinud väga head koostööd Euroopa Parlamendiga ja me oleme väga tänulik senise koostöö eest. aga me ja see puudutab ka nõukogu ja nüüd me tõesti loodame, et komisjon ja nõukogu toetavad meie nõudeid lähikuudel, nädal ja nädalatel ja annavad meile vastuseid ka täna, loodetavasti on need vastused selged, aitäh. suur aitäh ja nüüd nõukogu nimel proua Tuppurainen. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, äh, on rõõm äh, teie poole pöörduda äh, kä-, käimasolevate läbirääkimiste küsimuses, mis puudutab AKV ja Euroopa Liidu vahelist uut kokkulepet. tegemist on tõesti väga ajakohase diskussiooniga. esimene Cotonou no on nõukogu jaoks äh, võtmefailiks läbirääkimised uue kokkuleppe osas käivad ja senini on aset leidnud viis läbirääkimiste vooru poliitilisel tasandil, viimatine septembris New Yorgis. pealäbirääkijate järgmine kohtumine peaks aset leidma detsembris. mõlemad osapooled on nõus, et jätkuv tuleviku arengukoostöö raamistik peaks Äh, selle aluseks peab olema kakskümmend tuhat kolmkümmend agenda ja Pariisi kokkulepe ja see peab äh, kohalduma muutuvale globaalsele kontekstile, uutele väljakutsetele ja võimalustele. mõlema poolel on suur ambitsioon kasutada seda suhet, et saavutada ühispositsioone rahvusvahelistel foorumitel. Euroopa Liit jagab AKV Euroopa Liidu Ühisparlamentaarassamblee ja Euroopa Parlamendi seisukohta, et parlamentaarset dimensiooni tuleks tugevdada. meie Euroopa Liidu läbirääkimist direktiivid ütlevad selgelt välja, et osapooled äh, üritavad äh, saavutada kaasavat ja täielikku mitme osapoole lähenemist, et äh, muuhulgas tugevdada ka riik, liikmesriikide parlamentide, kohalike omavalitsuste, kodanikuühiskonna ja erasektori positsioone. eesmärgiks on tugevdada regulaarset poliitilist dialoogi kõikidel tasanditel, et terve suur hulk tegijaid oleks aktiivselt kaasatud, kaasa arvatud kodanikuühiskond, ja et nad oleksid kaasatud koostöö ja dialoogi protsessidesse. ja tahetakse tugevdada ka kodanikuühiskonna ja erasektori rolli, tugevdada võtmepartneritena, et saavutada partnerluse eesmärgid. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, rändeküsimuste läbirääkimised on hetkel käimas. Euroopa Liidu eesmärgiks on saavutada operatiivsem tekst võrreldes Cotonou kokkuleppega. Euroopa Liidu läbirääkimiste mandaat ütleb ka, et kõik rändekoostöö elemendid, neid tuleks käsitleda regulaarses poliitilises dialoogis, mis võimaldaks regulaarset diskussiooni meie partneritega selles olulises küsimuses. majanduspartnerluse kokkulepped aitavad regionaalset majanduskogukondi, andes vajalikku ekspertiisi, tehnoloogiaid ja kogemusi Need on töövahendid, millega edendada kaubandust ja investeeringuid, väärtuse lisamist, äh, industrialiseerimist ja majanduslikku integratsiooni. töö, mis on nende kokkulepetega senini tehtud, peaks äh, inspireerima tulevasi kaubandussuhteid AKV ja Euroopa Liidu vahel. Euroopa Liidu läbirääkimiste direktiivid on väga selged, mitte diskrimineerimise küsimuses mis puudutab seksuaalorgan-, orientatsiooni ja seksuaal- ja reproduktiivõigusi. eesmärgiks on, et osapooled võtaksid endale kohustuse edendada ja kaitsta kõikide indiviidide õigusi, et neil oleks täielik kontroll ja nad saaksid ise otsustada küsimuste üle, mis puudutavad nende seksuaalsust ja seksuaal- ja reproduktiivtervist et ei oleks mingit diskrimineerimist, repressiooni ja vägivalda. Euroopa Liidu eesmärgiks on kokkulepe, mis tagab universaalse ligipääsu kvaliteetsele ja täiesti äh, taskukohasele seksuaalharidusele, kaasa arvatud äh, tervishoiuteenustele. aitäh. aitäh, proua minister ja nüüd saab volinik Mimitsa komisjoni nimel sõna aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, saadikud, lugupeetud minister. tahaksin tänada äh, härra Tobeed ja kõiki TV komisjoni liikmeid äh, suurepärase töö eest ja tiheda koostöö eest meie institutsioonide vahel selles olulises küsimuses. ma tervitan teie resolutsioone ja küsimusi praegu käimasolevate läbirääkimiste kohta, mis puudutavad uut partnerluslepingut Euroopa Liidu ja Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide vahel. läbirääkimised edenevad äh, mõõdukas tempos, ütleksin ma, ja pealäbirääkijana pean olema realistlik, et kui äh, Cotonou leping kahekümne üheksandal veebruaril järgmisel aastal kehtivuse kaotab, siis ei ole meie läbirääkimised piisavalt edenenud ja on vaja, ähm, et meil oleksid äh, üleminekumeetmed. ja seetõttu on mul hea meel, et nõukogu on võtnud vastu otsuse, mis toetab Cotonou lepingu pikendamist äh, kuni kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat kakskümmend. niimoodi saab meil äh, alles jääda äh, ülemineku ajaks äh, soli-, tugev õiguslik alus, Euroopa Liit ja suursaadikud kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuariks võtavad hiljemalt vastu vajalikud otsused. praeguses läbirääkimiste edasi jõudnud faasis hindan ma seda, et parlament soovib üle korrata peamised elemendid, mis on välja toodud äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobri ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juuni resolutsioonides. me oleme kuulda võtnud teie arvamust, teil on üks peamine nõudmine, et vaja on tugevdada parlamentaarset mõõdet, muuhulgas siis Euroopa Liidu ja AKV tasandil. lugupeetud saadikud, ma arvan väga tugevalt, et parlamentide rolli tuleks eh, tulevases lepingus tugevdada aga kooskõlas nõukogu läbirääkimissuunistega arvan ma ka, et seda on kõige paremini võimalik teha piirkondlike protokollide tasandil ja seda ei ole nii hea võima-, hästi võimalik saavutada Euroopa Liidu ja AKV tasandil. siiski võtab komisjon teadmiseks need nõudmised, mida parlament on selles osas väljendanud. ja tahaksin meenutada ka komisjoni soovitust nõukogule kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrist, äh, kus oli samuti olemas äh, soovitus, et äh, võiks ühendada teatavatel tingimustel need regionaalsed ähm, assambleed, aga kahjuks see ei osutunud osaks nõukogu suu-, läbirääkimissuunistest. ma tervitan teie küsimusi, mis puudutavad poliitilist dialoogi äh, me oleme edastanud oma partneritele ettepaneku kõikehõlmavaks dialoogiks, mis hõlmaks kõiki eesmärki, prioriteete ja poliitikavaldkondi. ma tervitan ka teie muret, et oleks tõesti mitme osapoolega partnerlus. Euroopa Liidul on selge seisukoht, et me soovime, et kõik partnerid pühenduksid sellele, et kaasatakse väga erinevaid äh, osapooli läbirääkimistesse ja dialoogi ja koostöösse ning mis puudutab äh, teie üleskutset, et äh, tugevdada sätteid, mis puudutavad mittediskrimineerimist, tuginedes seksuaalsele orientatsioonile või sooküsimustele ja et tagatud oleksid reproduktiivõigused ja seksuaalõigused, siis saan kinnitada, et me äh, oleme sellega nõus, aga kahjuks äh, AKV riikidelt ei ole need ettepanekud saanud positiivset tagasisidet ja vaja on edasisi läbirääkimisi, nii et äh, ne-, et selles peatükis on osi, mis on sulgudes. mis puudutab rännet, siis komisjon hindab parlamendi mureküsimusi. Euroopa Liit ja AKV praegu peavad läbirääkimisi tasakaalustatud teksti osas äh, üritatakse jõuda kompromissile äh, mõlema äh, osapoole huvide vahel. ja mis puudutab majanduspartnerluslepinguid, siis tahaksin meenutada, et tegemist on iseseisvate rahvusvaheliste lepingutega, aga Cotonou järgne leping näeb ette raamistiku koostöö jaoks KKV riikidega ja seob kõik tulevased ja praeguseks läbi räägitud majanduspartnerluslepingud teatavate väga oluliste elementide järgimisega. ning lõpetuseks, lugupeetud liikmed, teie küsimus, mis puudutab kestliku arengu eesmärke, on väga teretulnud ja annab mulle võimaluse meenutada, et ÜRO kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava on samuti meie tulevase partnerluse raami, raamistikuks ja meie kõikehõlmav dialoog ja mitme osapoolega lähenemine on väga olulised selleks, et luua tingimused regulaarseks seireks ja kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik ja Rahvapartei nimel saab nüüd sõna härra Helveni kolmeks minutiks észak afrikai karibi és pacifikumok és unió együttműködése nélkül. koostöö euroopa liidu ja akv riikide vahel on vältimatu selleks, et leida lahendust rändele, kliimamuutuste vasta- äh,, kliimamuutustega seisnev, seotud probleemidele ja praegune Cotonou leping, mis endiselt kehtib äh,, on nende probleemide lahendamiseks heaks raamistikuks, aga võimalikud viivitused uue lepingu jõustumisel tähendavad seda, et Euroopa Liidu jaoks on tegemist ebasoodsa olukorraga, Euroopa Liit on huvitatud sellest, et konsolideerida neid asjaolusid, mis äh, hoiavad inimesi nendes riikides, mis tagavad äh, julgeoleku, kõige olulisem koostöökomponent on kutseõpe ja haridus ja tahaksin teie tähelepanu juhtida millelegi, mis on väga oluline. kui tegemist on AKV riikidega, siis äh, koostöö usuorganisatsioonidega oleks vältimatu, aga seda praegu üldse ei ole Aafrika äh, Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas äh, tervishoid ja haridus on asjad mida, mida viiekümnel protsendil juhul, viiekümnel protsendil juhtudest äh, osutavad usuorganisatsioonid. nii et ähm, tuleb kaasata ka usuorganisatsioone. uues lepingus Euroopa Komisjon peab leidma lahenduse Äh, rände haldamisele või vähemalt peab üritama leida, teha katset lahendada rändeprobleemi. nagu minister meile just ütles, me peame keskenduma rände algpõhjustele ja meil on vaja leida lahendus, mis tagab selle, et äh, rändajad võetakse tagasi nende päritoluriikidesse ja tagatud oleks kvaliteetne haridus äh,, töökohad ja et need inimesed saaksid äh, ära elada oma koduriikides. alates kahe tuhande kahekümne esimesest aastast ähm, tuleb äh, rakendada naabruspoliitika demokraatia algatust ja, ja seda võiks samuti kasutada peamise vahendina vastavalt komisjoni plaanidele. nii et me peame väga see, selgelt mõistma, kuidas komisjon tahab luua seost Cotonou lepingu vahel ja majanduspartnerluse vahel. kokkuvõtteks äh, ootame, et Euroopa Komisjon ähm, töötaks välja sellise lepingu, mis aitab inimestel jääda oma päritoluriikidesse, selle asemel, et äh, välja rännata ja mis äh, tagab ka Euroopa Parlamendi rolli suhetes äh, AKV riikidega. aitäh ja nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna härra Zorinjo kaheks minutiks. aitäh. arutelu mille siin nüüd algatas äh, Arengukomisjon, on tõesti väga asjakohane seoses selle uue lepinguga Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel. ma arvan, et Euroopa Liit on väga selgelt oma seisukohti väljendanud eesmärkide äh, äh, osas, mis puudutavad uut lepingut ja eelmisel nädalal Rwandas ka toetati seda, kui toimus Euroopa Liidu ja AKV ühi-, parlamentaarse ühisassamblee kahe, kolmekümne kaheksas eh, istung, mille kaasesimeheks ma olin ja seal olid esindatud eh, rohkem kui sada riiki ja mis kok-, kus kokku on eh, rohkem kui kaks miljardit elanikku ning äh, oli ka konsensus, et läbirääkimised tuleks äh, lõpetada kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks ja mis puudutab kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava, siis äh, oli konsensus, et vaja on paindlikku lähenemist, mis võimaldaks meil äh, kestlikku arengut Euroopa Liidu ja AKV riikides, et kus oleks tagatud kaubandusvõimalused, kus oleksid tagatud kokkulepped eelkõige Aafrika Liiduga ma arvan, et me peame eelkõige tugevdama ja peavoolustama e, e, parlamentaarset mõõdet, meil on vaja e, eriti võttes arvesse praegust geopoliitilist konteksti, ma olen täiesti teadlik sellest, et kui me räägime Cotonou, et Cotonou lepingust ei tea eurooplased suurt midagi, aga kui me saame aru, kui olulised äh,, oluline see on äh, kliimamuutuste vastasel võitlusel äh,, Äh, rändeküsimustega seoses, äh, äh, siis oleks see tõesti väga hea ja kas, kui meil on hea leping, mida hästi rakendatakse, siis see on kasuks nii AKV riikidele kui eurooplastele. Euroopa Liit on niimoodi tugevam ja tahaksin kasutada oma aja viimaseid sekundeid selleks, et tänada volinikku suurepärase töö eest. ja nüüd Renew Euroopa Äh, fraktsiooni nimel saab kaheks minutiks sõna proua Saharopoulou. aitäh. kokkuvõttes me kõik teame, et et AKV riigid on meiega väga tugevalt seotud ja tulevikus veelgi rohkem seotud ja me saame üksi, üheskoos vastu astuda äh, erinevatele äh, kriisidele, näiteks kliimakriisile, bioloogilise mitmekesisuse kriisile, AKV riikide partnerid äh, löövad häirekella, sellepärast et kliimamuutused ohustavad nende elu äh, ning vaja on teha muutusi, kui me tahame tegutseda enne, kui on liiga hilja. suur väljakutse on näiteks salaküttimise vastu ja äh, metsikute, metsloomade ähm, smugeldamise vastu noorus ja naised on samuti väga oluline teema, eriti Aafrika noorus, tegemist on äh, mandriga, kus toimuvad suured muutused, Euroopa Liit ja AKV riigid peavad looma äh, sillad noorte jaoks äh, hariduse, ettevõtluse, kultuuri vallas, niimoodi on võimalik üheskoos nende tulevikku üles ehitada oluline on tugevdada naiste olukorda, vaja on haridust, muuhulgas ka äh, seksuaal- ja reproduktiivharidust, vaja on vabastada naiste potentsiaal, see on kõige parem asi, mida tuleviku jaoks teha saaks. lugupeetud volinik, pärast äh, kuutkümmend aastat partnerlust on vaja, et äh, uued partnerid tuleks rahvusvahelise koostöö areenile. Euroopa Liit ei saa ilma oma ajalooliste partneriteta. Kigalis me nägime, et äh, meie partnerid AKV riikides soovivad tõelist partnerit aga mina eurooplasena ka soovin seda partnerlust, tõelist partnerlust me kõik äh, saame uut äh, suhet äh, üles ehitada, mis tugineb koostööle ja vastastikusele austusele, aitäh! aitäh teile! ja nüüd roheliste nimel proua Herzberger Fofana, kaks minutit. Le nouvel accord Union européenne ACP sera l'occasion de nouer des relations de partenariat Euroopa Liidu AKV suhted peavad põhinema võrdsusel ja olema tõeliseks partnerluks suhteks. kõik AKV riikidega toimuvad läbirääkimised peavad olema ausad ja õiglased. kui me avame vabakaubanduse ja teeme vabakaubanduslepingud AKV riikidega, siis peame me pakkuma nendele riikidele eh, head Euroopa turgu. näiteks eh, kui me räägime piimapulbrist siis äh, praegu tuleb äh, Euroopast äh, piimapulber, mis läheb Aafrika turgudele ja konkureerib seal kohaliku toodanguga, mis kahjustab Aafrikat. me peame sellele, sellega arvestama ja mõlemad pooled peavad käituma ausalt, aga lisaks ei tohiks meie arengupoliitika olla seotud rändepoliitikaga sellisel moel, et see on kahe teraga mõõk, me ei tohiks käituda rassistlikult me ei tohiks äh, levitada ksenofoobiat äh, julgeoleku sildi all. me peame prioriteedid paika seadma ja meie prioriteediks peab olema see, et me kaotame, aitame kaotada vaesust kolmandatest riikidest, äh, aitame seal saada inimestel paremat haridust, saadame pagulased tagasi päritoluriikidesse, juhul kui nende tagasipöördumine on vabatahtlik ja loome sellised koostöölepingud, mis tõesti to toetavad kestlikku arengut arenguabi andmine eh, peab suurenema, arvestades kliimaprobleeme ja rändluskriisi, rändekriisi, vabandust, ning Euroopa Liit peab partnerlussuhetes arvestama kõiki meie aluspõhimõtteid, kuid samas ka geopoliitilist olukorda ja loobuma kolonialistlikust suhtumisest. meil on vaja selliseid partnerlussuhteid, mis kajastavad Euroopa Liidu soove ja samuti AKV riikide huve, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna Dominic Pild ID fraktsiooni nimel üheks minutiks, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja. kui me mõtleme Hiinale ja Venemaale, ning sellele, mismoodi on nemad suhtunud Aafrikasse kahekümne esimesel sajandil, siis peame me ümber kujundama oma suhtumise. Ühendkuningriik lahkub varsti Euroopa Liidust, sellest on kahju, sest Ühendkuningriik andis meile suure osa eelarvest ja samuti oli diplomaatiliseks jõuks. me peame tunnistama, et Cotonou leping on läbi kukkunud ja et me ei ole tegelikult suutnud äh, saavutada mingisuguseid konkreetseid äh, tulemusi ja meil ei ole selliseid instrumente, mis meid tegelikult äh, aitaksid. artikkel kolmteist on hambutu. ja me tegelikult ei ole suutnud abi andmise tingimuseks seada rändevoogude paremaid, paremat kontrollimist, kuigi see peaks olema meie esimene ja kõige olulisem tingimus eelmisel nädalal räägiti Aafrika lepingust eh, ja erainvesteeringutest seoses eh, Saksamaaga. meil on vaja uut eh, Marshalli plaani Aafrika jaoks. meil on vaja tagada elementaarsed materiaalsed, elementaarne rahaline abi ja me ei tohi lubada inimkaubandust, mida terroristid, millega terroristid praegu tegelevad ning rahvusvaheline organisatsioon ei ole suutnud sellele piiri panna nendes riikides, kust see inimkaubandus alguse saab, aitäh. aitäh ja nüüd kuue ja NGL-i nimel saab sõna härra Miguel Urban Crespo, palun Teil on sõna kaheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud juhataja. aasta tagasi võttis Euroopa Parlament vastu otsuse alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel. esialgne tekst käsitles äh, vahetute kriiside lahendamist, näiteks kliimamuutustega tegelemist ja rõhutas ka seda, et kodanikuühiskonnal peab olema tugevam roll ja tuleb teha parlamentaarset koostööd. meie Arengukomisjonis võtsime selle teksti häälteenamusega vastu, lihthäälteenamusega vastu, kuid nüüd ähvardab Rahvapartei fraktsioon selle kokkuleppe ikkagi nurjata rahvapartei fraktsioon ja paremäärmuslased tahavad, et see leping läbi kukuks. Nad tahavad, et arenguabi antakse ainult siis, kui äh, selle vastutasuks peatatakse sisseränne Euroopa Liitu, kuid sellega rikutakse ju inimõigusi, lubatakse rohkem barbaarset käitumist. me oleme ju näinud, äh, mis äh, sellises olukorras juhtub nüüd aga nõutakse uuesti, et arenguabi tohib anda ainult neile riikidele, kes piiravad väljarännet. see on neokolonialism ja see on häbiväärne. ja see on vastuolus kõikide rahvusvaheliste protokollide ja reeglitega. ei tohiks seda viga teha, vaid tuleb tagada et arengupoliitikaga ei kaitsta ainult Euroopa Liidu paremäärmuslaste huve, vaid ikkagi nende isikute huve, kellele seda abi antakse ning samuti meie planeedi huve. kõik sõltub sellest, kuidas hääletate, kas te tahate hääletada inimeste poolt või inimeste vastu. aitäh teile. sõna saab härra Alvaro Amaro kolmeks minutiks. suur aitäh lugupeetud juhataja. me peame praegu arutelu komisjoni ja nõukogu esindajatega, me räägime Cotonou lepingust ja kell on juba päris palju. me alustasime ähm, aastal tuhat üheksasada seitsekümmend viis Lomee konventsiooniga ja meil on kolm peamist eesmärki, esiteks vähendada vaesust, teiseks tagada jätkusuutlik või kestlik areng ja kolmandaks äh, tagada AKV riikide lõimimine globaalsesse majandusruumi. Need on siis kolm peamist eesmärki, mis meil alati olnud on ning äh, pärast Cotonou lepingut oleme me samuti rõhutanud, et äh, need eesmärgid on olulised. Cotonou leping lõpeb järgmisel aastal ja me peame seetõttu vastu võtma meetmed, mille abil kaitsta inimõigusi, edendada demokraatiat, suuremaid investeeringuid ja majanduskasvu ning võidelda kliimamuutuse vastu, edendada rahu ja tagada julgeolek, kärpides samal ajal ka eh, rändekriisi või rändeprobleemi meie peamine eesmärk on aga siiski vaesuse kahandamine ja süsteemse arengu tagamine ja see peabki meie peamiseks eesmärgiks jääma ma tean, et selle debati jooksul on juba väga palju öeldud, mistõttu mina võin teha lühidalt ja öelda lihtsalt seda, et Euroopa ja AKV riikide lepingus peab olema ka parlamentaarne dimensioon. homses, homme hääletatavas resolutsioonis seda ka rõhutatakse, räägitakse eraldi parlamentaarsest dimensioonist tulevane kokkulepe peab ette nägema ka ühise parlamentaarse assamblee, kus, kus osalevad nii Euroopa Liidu kui AKV riikide esindajad ja sellel assambleel on kaks juhti, nagu siin on juba öeldud ja omalt poolt tänan ma Euroopa Parlamendi Arengukomisjoni esimeest tehtud töö eest. me ei tohiks tulevikus hakata neid punkte uuesti läbi rääkima, neile tuleks jääda kindlaks ning samuti tuleb kaitsta mitmepoolseid kaubandussuhteid, sest ainult nii on võimalik tagada jätkusuutlik areng ja kestev rahu me saame saavutada jätkusuutliku arengu ainult siis, kui me kasutame juba olemasolevaid äh, vahendeid. partnerlussuhted võivad olla hoovaks, äh, mis tagavad veelgi parema koostöö. ja nendes foorumites, kus me koos tegutseme, on vaja kaitsta ähm, ühendamise põhimõtteid me kõik teame, et igaüks võib töötada üksi, kuid koostööd tehes jõutakse edasi paremini. see, kes jookseb üksi, on aeglasem kui see, kes jookseb koos endast kiiremate jooksjatega. regionaalsel ja kohalikul tasandil tuleb samuti neid põhimõtteid aus hoida ja ma tahaksin lõpetada selle mõttega, et kodanikuühiskond peab samuti olema rohkem kaasatud kui me erinevaid üritusi korraldame, peavad ka kodanikuühiskonna aktivistid äh, meiega ähm, kaasa töötama, sest nad aitavad inimõigusi edendada ja kaitsta. aitäh! aitäh ja Monika Silmanes Gonzales üheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja. Äh, lugupeetud kolleegid, proua Gonzales, te ei ole siin ja seega annan sõna kolleegile Semedo, keda samuti ei ole, kuid siiski Monika Semedo on kohal, palun. suur aitäh, eelmisel nädalal sain ma käia kolmekümne kaheksandal äh, ühisassambleel äh, Kigalis Rwandas, kus siis Euroopa Liidu ja AKV kolleegid äh, kohtusid ja Euroopa Liidu kolleegid ütlesid, et nad tunnevad kahetsust selle üle, et Cotonou lepingu uued läbirääkimised võtavad kauem aega, kui me olime alguses mõelnud. kuid kõik olid nõus sellega, et AKV riikide potentsiaal on suur ja me peaksime seda potentsiaali praegu edendama noortel kodanikel on mitmeid uuenduslikke mõtteid tulevaste suhete parandamiseks Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel ja ma tahaksin teie käest küsida, kas äh, töösse on kaasatud ka noorsoorganisatsioonid, kas ka nemad saavad kaasa rääkida selles, mis äh, juhtub pärast Cotonou lepingu esialgse kehtivusaja lõppu ja kui nad on äh, saanud kaasa rääkida, siis millisel moel? ja kui nad ei ole saanud kaasa rääkida, kas te võiksite nad kaasata, tänan teid. suur aitäh teile, proua Semedo. ja nüüd saab sõna proua Tineke Strik üheks minutiks, pooleteistkümneks minutiks, vabandust suur aitäh, lugupeetud juhataja. me elame väga olulisel ajal. Euroopa Liidu ja AKV riikide uues lepingus konsolideeritakse meie partnerlussuhted ja antakse neile ka uus tõuge. meil on hea meel, et me oleme jõudnud selle lepingu läbirääkimiste viimasesse faasi, siiski on meil me veel ka mõningaid probleeme ja need on seotud ennekõike rände ja mobiilsusega ning sellepärast räägin ka mina neist küsimustest leping põhineb sellel, et pooled on võrdsed ja nende vastutus on jagatud, aga kui me vaatame Euroopa Liidu teksti ettepanekut, siis seal räägitakse sellest, et AKV riigid peavad täitma väga kindlaid nõudmisi, näiteks tagasi võtma oma riigist välja rännanud isikud, kaitsma oma piire ja tagama ebaseadusliku rände lõpu, kuid Euroopa Liit ei anna mingeid siduvaid lubadusi seadusliku rände alal. ning selline tekst tähendab seda, et AKV riigid peavad täitma omapoolseid rändekohustusi, kuid neile ei lubata selle eest midagi tööjõu vaba liikumise alal ja see ei ole võrdne partnerlus. mis aga puudutab jagatud vastutust, siis on meie lubadused rahvusvahelise kaitse kohta väga nõrgad. Aafrika võtab vastu väga palju rohkem pagulasi kui Euroopa ja seetõttu võiks ka Euroopa äh, anda vähemalt rohkem rahalist abi või toetada ümberasustamisprogramme. sellisel juhul me võiksime rääkida jagatud vastutusest ning täidaksime ka ÜRO globaalset äh, pagulaskokkulepet. Euroopa Liidu abi Aafrikale võiks kasvada äh, ka siis, äh, kui järjest rohkem sisserändajaid jääb nii-öelda toppama transiitriikidesse, ilma et neil oleks mingeid väljavaateid taotleda süüli kui te selle lepingu allkirjastate, palun tagage ka see, et Euroopa Liit täidab omapoolsed rände, mobiilsuse ja rahvusvahelise kaitse kohustusi, aitäh. aitäh. ja sõna saab härra Joao Ferreira pooleteistkümneks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik suhted Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel peavad põhinema tegelikul arengukoostööl ning sellesse koostöösse ei tohiks eh, sekkuda mingid kolmandad isikud ja see ei tohiks olla neokolonialistlik eh, koostöö, niinimetatud koostöö, nagu rõhutasid ka eelkõnelejad. meil tuleb eh, tagada see, et AKV plokk, AKV riikide plokk oleks ühtne ja me ei tohiks lubada neid riike kuidagi lõhestada. kuigi minevikus on Euroopa Liit seda teinud äh, sellega, et sõlmitakse erinevaid äh, majanduslikke äh, kokkuleppeid. seda ei tohi lubada, me peame olema solidaarsed ja tagama AKV riikide sõltumatuse. me peame toetama nende tootmissüsteeme, avalike teenuste arendamist, haridus- ja tervishoiusektorit ja äh, head varustatust veega. me peame äh, ka rõhutama seda, et Euroopa Arengufondil on tähtis roll ja et sellest fondist antakse toetust vastavalt meie prioriteetidele. ei tohi lubada, et arenguabi andmine sõltub äh, rändevoo kontrollimisest. me peame vaatama kui palju on võimalik neid majandusruume taga, toetada vabakaubanduslepingute abil, kuid me ei tohi muutuda neokolonialistideks, sest sellel oleks katastroofilised tagajärjed. meil on vaja anda täiendavaid ressursse arengu toetamiseks, see peab olema meie eesmärk. ja sellise eesmärgi võttis vastu ka Parlamentaarne Assamblee Gigaalis, aitäh. aitäh, härra Pietro Bartolo, üheks minutiks palun. Signor Presidente, sono ancora tanti i quesiti che restano proua juhataja, endiselt on läbirääkimistel nii palju lahtisi küsimusi, mis puudutab uut partnerluskokkulepet Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel, jätkusuutlik areng, vaesuse vähendamine, õigusriik, demokraatia, majanduslik ja kultuuriline areng, rändevoogude haldamine ja kliimamuutused, need on need väga olulised küsimused, mis, mida tuleb veel kord äh, vaadata uue koostöö raamistikus, mis peaks aset leidma pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Cotonou on võimaldanud meile dialoogi, et teha koostööd aastate vältel, aga olgem nüüd siirad, me ei ole teinud äh, märkimisväärseid edusamme. meil ei ole veel õnnestunud äh, äh, vähendada või kaotada vaesust ja integreerida AKV riike ülemaailmsesse majandusse, seetõttu peame me jätkama avatud ja demokraatliku äh, parlamentaarse dialoogiga ja ei tohi unustada inimõiguste küsimust ja demokraatia ja õigusriigu küsimust, mis peavad olema meie koostöö aluseks. aitäh. proua Verde-, Vedren, palun. aitäh, proua juhataja. Äh, lugupeetud volinik meie äh, suhete tulevik pärast äh, kahekümnenda aasta veebruarit, äh, sellega tegeldi Kigalis ning äh, AKV e- Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee aseesimehena mul on väga kahju, et see raamistik on nende läbirääkimiste pärast ohus. tõeline mõlemale poolele kasulik partnerlus ei sõlmi, ei sünni muidu, kui me ei tugevda parlamentaarset mõõdet ja vaja on seda assambleed äh, reformida selleks, et ta oleks tõhusam, aga selle ärakaotamine oleks äh, mõistusevastane. E, erinevate õiguste kaitse, kestlik areng, äh, võitlus kliimamuutuste vastu, need on valdkonnad, kus me peame ühiselt tegutsema ning parlamentaarne diplomaatia tõesti võimaldab teha edusamme. ja näiteks me oleme Kigalis vastu võtnud ühise lähenemise COP kahekümne viiele, mis toimub mõne päeva pärast Madridis ja soovin üles kutsuda Euroopa Komisjoni, et Pariisi kliimaleppest oleks tulevase partnerluse, ähm, oleks tulevase partnerluse oluline osa. suur aitäh. Äh, kolleeg Intsir üheks minutiks proua juhataja, tahaksin tõesti rõhutada nelja olulist sõnumit komisjonile ja liikmesriikidele. esiteks peame muretsema selle eest, et äh, selle kokkuleppe, äh, see kokkulepe on kinnut-, kinnitatud ÜRO jätkusuutlike arengu eesmärkides ja seal on, seal austatakse head ühiskonna juhtimist ja teiseks on oluline, et tulevane et-, kokkulepe äh, sisaldab paremat rolli kodanikuühiskonnale ja on äärmiselt oluline, et meil tuleb äh, tõrjuda demokraatia kokkukuivamist igal pool maailmas. naistele tuleb oluliselt rohkem võimu anda